Az ülés jegyzőkönyvét a következő ülés elején fogják... Selle osaistungjärgu protokolli saata te järgmise osaistungjärgu alguses, kui keegi pole vastu, siis äh, need resolutsioonid, mis täna vastu võeti ja saadetakse edasi nende adressaatidele, inimestele, organisatsioonidele ja sellega on seekordne täiskogu osaistungjärk lõppenud